avan esimese hääletusvooru, aga enne veel saab sõna härra Laurent Vintse, kes soovis sõna vastavalt kodukorra artikli viiskümmend üheksa neli. see puudutab komisjoni tagasisaatmist äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kontekstis kodanikualgatuse ajalised, ajutised meetmed, ajakava, mis puudutab Covid üheksateist puhangut. Teil on sõna, härra Vintsen. Jó reggelt kívánok, köszönöm a szót, elnök asszony. Suur tänu, tere hommikust, proua president. The time limits for the collection, verification and examination stages provided for in regulation. pärast Euroopa kodaniku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 nüüd kell üheksa kuni kümme viisteist kestab hääletusvoor. kasutame sama hääletusmeetodit nagu varasematel päevadel. kõik hääletused on nimelised ja ähm, hääl, hääled, antud hääl, hääli saab kontrollida. liikmed saavad seda teha tutvudes äh, veebilehe avaldatud dokumentidega. kirjalikult saab esitada hääletuse selgitusi erandlikult maksimaalselt nelisada sõna on ainsad, mis on aktsepteeritavad. sellega kuulutan esimese hääletuse avatuks. see kestab kuni kümme vii-, viieteistkümneni ja hääletuse tulemused teatatakse kell, kell kolmteist kolmkümmend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 päevakorras algab kell üheksa viisteist. nii et hetkel on istung peatatud Jó napot kívánok! A parlamenti... Tere hommikust! Istung on avatud. Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus Amazonase ürgmetsade hävitamise kohta ja ma tahaksin parlamendiliikmetele meenutada, et täna ei ole vaba mikrofoni vooru ja siniseid kaarte ei aktsepteerita. tänan kõigepealt annan sõna härra volinik Sinkevitšusele, palun. Is a rainforest without equal? Amazonase ürgmetsad on unikaalsed, äh, nende roll meie liigirikkuse, meie planeedi tervise suhtes on täiesti erakordne ja ta on ka väga tähtis äh, põliselanikele, kellele ta on koduks. Ähm, Amazonase ürgmetsad hoiavad traditsioonilist kultuuri, muidugi äh, see keskkond on väga äh, keerukas ähm, olukord, seal on keeruline, nõuab mitmekülgset lähenemist ja erinevate rahvaste koostööd. ning sealsed ähm, väljakutsed on seotud sotsiaalmajanduslike teguritega, laialdase vaesuse, korruptsiooni, inimõigustega, stabiilsusega, julgeolekuga põliselanike mm, olukord tegelikult äh, on seotud äh, ülemaailmse globaalse keskkonna olukorraga ja metsade hävitamine Amazonases on äh, seetõttu väga tähtis, mitte sellepärast, et me tahame kliimamuutustega võidelda ja hoida ära keskkonna äh, kahjustamist, aga see on meie jaoks väga oluline kahekümne esimese sajandi keskkonnastrateegia seisukohalt Euroopa Liit on valmis juhtrolli võtma rahvusvahelisel tasandil ja kasutama arengupoliitikat, kaubanduspoliitikat ja kõiki teisi vahendeid, et äh, kaitsta ürgmetsi. kahe tuhande kahekümnenda aasta elurikkuse mm, dokumendid on väga olulised, me tahaksime, et elurikkust kaitstakse, säilitatakse ja selleks on meil ka ürgmetsade kaitseks konkreetsed eesmärgid, mis vastavad nendele ettepanekutele, mis on mm, kirja pandud Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegias ürgmetsade hävitamise vastane võitlus on osa Pariisi kokkuleppest ja me mm, tahaksime, et kõik riigid jätkuvalt aitaksid kaasa rahvusvaheliste algatuste elluviimisele, et vähendada metsade raadamist Amazonases. nüüd Euroopa Liidu poliitikast. komisjon eh, tegeleb mitmel rindel selleks, et võidelda metsade raadamise vastu ja eh, mm, püüame maailma metsasid kaitsta, kaks tuhat üheksateist juulis võeti vastav dokument vastu ning eelmise aasta teatises on ka öeldud, et kahe tuhande kahekümne esimesel aastal tutvustatakse õigusloomelisi meetmeid, mis aitavad vähendada ähm, raadamist, ning samuti vähendada raadamisega saavutatud või saadud toodete importi Euroopa Liitu sinna instrumentidest kuuluvad näiteks kaasamine, vabatahtlik kaasamine eh, ettevõtete poolt, eh, teatud toetusskeemid, samuti eh, võitlus ebaseadusliku kalastamise vastu, kahepoolsed lepingud ja nii edasi. ja meil on hea meel, et Euroopa Parlament soovib kaasa aidata raadamise vastasele võitlusele ja tervitame kolleeg Burhati raportit sellel teemal ning ähm, selleks, et äh, rahatamise probleemiga tegeleda, tuleb kindlasti kaasata ka erasektor, eriti Euroopa Liidus ja tuleb võtta palju tõsisemaid kohustusi jätkusuutliku tooraine kasutamise küsimuses. nüüd ähm, kestlik äh, ettevõtlus puudutab kahe tuhande kahekümne esimesel aastal nii inimõigust, keskkonnaõigusi, keskkonnakaitset ja selleks me tahame luua eh, mitme sidusrühma platvormi, kes tuleb kokku oktoobris esimest korda ja tahaksime koguda andmeid kaubavahetuse kohta selleks, et lihtsustada võitlust rahastamise vastu. Euroopa Liit tahab ka toetada partnerriikide jõupingutusi selleks, et võidelda Amazonase ürgmetsade kao vastu ning tahame toetada eh, kohalikke kogukondi ning eh, meie alusväärtuseks kolmandate riikidega loomulikult on keskkonnahoid, see puudutab ka Amazonase valgala. nüüd äh, meil on juba olemasolevad mehhanismid selleks, et teha koostööd ja pidada poliitilist dialoogi. peame dialoogi keskvalitsustega, aga kaasame ka erinevaid äh, sidusrühmi äh,, kohtuorganeid, kohalikke omavalitsusi, vabaühendusi, meie dialoog on edu pant ja vabakaubandus on muidugi ka üks võimalus rahvusvahelisi kohustusi võtta selleks, et kaitsta kliimat, keskkonda, soodustades jätkusuutlikku kaubavahetust. Euroopa Liit püüab muidugi arenguabi kaudu ka protsessile kaasa aidata, toetada põh-, põliselanikke, pärismaalasi, kakssada kuuskümmend kuus miljonit eurot on sellele eraldatud. liigirikkuse kaitsmine ja raadamise vastane võitlus muidugi eeldab head juhtimist, vastutustunnet, see aitab kohaliku elanikkonna elujärge parandada, nende õigusi austada ja see, selline integreeritud kestlik lähenemine ongi meie arengupoliitika tuumaks. me järgime eh, ILO konventsioonis sada kuuskümmend üheksa, mis puudutab põliselanike õigusi ning samuti Euroopa Liidu vabatahtlikke suuniseid ähm, metsade kaitseks. nüüd meie inimõiguste instrumente on ka kohandatud selleks, et pärismaalaste õigusi kaitsta väga sageli on just põliselanike õigused kaalul Amazonase regioonis ja nüüd tahaksin tänada teid veel kord, et tõstatasite selle olulise teema. suur tänu, härra volinik, meie esimene kõneleja Euroopa Rahvapartei nimel on proua Mäkkines. suur tänu, suur tänu teile, et te olete nii pühendunud tulevikus suhtes, aga me oleme mm, näinud väga koledaid pilte eelmisel aastal, näiteks põlengud Amazonase metsades ja sellepärast olemegi tagasi tulnud siia ja räägime metsade raadamisest, hävitamisest, me ei saa seda päevakorrast maha võtta me teame, et äh, kommertspõllumajandus ja illegaalne ähm, metsa, metsade langetamine ohustab Amazonase ürgmetsasid ja me tahaksime nüüd äh, mõist-, ähm, mõista hukka selle, et ähm, ürgmetsasid antakse eravaldusesse, mis soodustab metsade radastamist, kuuskümmend miljonit hektarit on ohus, nüüd me töötame välja siin parlamendis uut eh, kliimaõigust, me oleme ambitsioonikad ja tahame juhtida seda protsessi, aga me ei saa seda üksi teha. Covid-19 eh, tõttu on näha, et eh, peaaegu seitsme protsendi võrra on CO2 emissioonid vähenenud, aga kuna mets, ürgmetsad on vähenenud, siis Brasiilias on tegelikult äh, olukord hoopis teistsugune ja nüüd äh, me teame, et rohkem soovitakse loomaliha, rohkem äh, soojahube kasvatada ja see ongi üks põhjuseid, miks hävitatakse ürgmetsasid. me tahaksime, et Brasiilia täidaks kliimakohustusi, aga oleme väga skeptilised me tegelikult ei tohiks äh, näidata näpuga teistele, sest äh, meie enda silmaski on palk, ähm, kuigi teiste silmas võib olla pind. nüüd me, me teame, et me öö, ähm, oleme ise küll reegleid seadnud teistele, aga ei kontrolli seda, mida imporditakse Euroopa, Euroopa Liidu turule bioloogilise mitmekesisuse strateegia, kaubavahetuspoliitika, mis äh, sai just uue algatuse, peaksid käsitlema selle, äh, selle problemaatika kõiki tahke ning on väga olulised äh, ja nüüd peabki sellega tegelema, tänan. aitäh. palun sotsiaaldemokraatidele sõna. suur tänu mul on, ma tänan teid selle sissejuhatuse eest ja ausalt öeldes ma ei kahtle selles, et te soovite ja et komisjon soovib koos selle probleemiga tegeleda, aga kui me tahame oma ühiste eesmärkideni jõuda, siis on Amazonas kõige olulisem siin. tegu on kõige suurema ja kõige ulatuslikuma süsiniku Eh, sidujaga ja kui me kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks teg ei tegutse, siis eh, võib juhtuda, et sellest piirkonnast saab hoopiski eh, süsiniku eraldaja. nii et olukord on tõsine, me peame praegu tegutsema otsustavalt ja nagu öeldud, me juba oleme siin arutanud Amazonase tulekahjusid ja sellest ajast alates on olukord üha halvenenud ja tulekahjude hooaeg pole isegi veel alanud. nagu öeldud, kaheksakümmend protsenti raadamisest on seotud põllumajandusega ja ka tarbimisega ka Euroopas, nii et meil on siin oma ülesanne täita. head kolleegid, meie täita on väga oluline ülesanne. Bolsonaro valitsus kasutab seda Covidi kriisi selleks, et suruda läbi veelgi rohkem keskkonna, keskkonnaeesmärkide lõdvendamist. me teame, et Bolsonaro valitsus on suurema osa keskkonnaametite juhte vallandanud, kes tegelevad ebaseadusliku metsaraiega ja me teame ka seda, et mõjutatakse seda ametit, kus kogutakse teavet raadamise kohta ja maa hõivamine on täiesti vastuvõetamatu, me peame seda rõhutama. täpselt aasta tagasi allkirjastasime me või allkirjastas komisjon vabakaubanduslepingu Mercosuri riikidega ja seal on ka peatükk tõepoolest kestliku arengu eesmärkide kohta, aga kas me saame veel uskuda, et see meile kuidagi mingeid tagatisi pakub, kui olukord üha hulleneb, nii et see parlament, see koda peab nõudma tõelisi tagatisi Amazonase kaitseks ja see on kesksel kohal ja peab olema kesksel kohal vabakaubanduslepingu läbirääkimistes. ja head kolleegid, vabakaubandus vabakaubandus ei peaks toimuma selliste partneritega, kes ei austa endale võetud keskkonnakohustusi ja see peaks olema meie jaoks kesksel kohal tulevases aruteludes ja tulevase, tulevaste poliitikasuundade paikapanemisel. ütlen selle selgelt välja, aitäh. suur tänu, järgmiseks saab sõna härra Kanjas Renew nimel, palun. suur tänu, hea volinik kõik kolleegid, Amazonas on praegu tõelises ohus. maa hõivamine ja raadamine. maad kasutatakse üha rohkem põllumajanduseks, kaevandamiseks, see kõik põhjustab omakorda metsade hävitamist, aga milline peaks olema meie strateegia, meie kestliku arengu strateegia selleks, et elurikkust kaitsta ja nii edasi et põlisrahvaid kaitsta. me ei taha kuidagi siin eh, suhtuda kuidagi neoliberalistlikult, me tahame, et meil oleksid selged kokkulepped, mis põhinevad kokkulepetel. kui me tahame vabakaubandusega tegeleda, on meil selleks vaja partnereid ja kui me tahame keskkonda säästa, siis samamoodi äh, me peame selleks täpselt tingimused paika panema selles piirkonnas, aga me näeme, et valitsused liiguvad vales suunas, samas peame me tunnustama nende riikide jõupingutusi, kes on allkirjastanud Pariisi kokkuleppe. ja need riigid, kus on võetud riiklikke meetmeid selleks, et et nende küsimustega tegeleda, seda peame samuti tunnustama, peame toetama ka kodanikuühiskonda, põlisrahvaid, keskkonnaameteid nendes riikides. Neid, nendes riikides ei toeta selliseid ameteid valitsus, nii et peame seal oma osa täitma selleks, et jõuda meie ühiste keskkonna eesmärkideni. ja kõige võimsamad ja kõige tõhusamad vahendid ongi meie vabakaubanduslepingud selleks, selleks, et jõuda eesmärkideni. Mercosuri lepingus tõepoolest on ka eraldi peatükk keskkonnakaitse kohta ja seal kutsutakse üles ka järgima Pariisi kliimakokkulepet, see on siduv. nii et ärme ürita kuidagi siin demagoogia või ideoloogiaga lahendada neid küsimusi, peame olema äh, aus, aupaklikud ja tegema koostööd. aitäh! aitäh! nüüd proua Benje, palun, ID nimel. tänan, proua president. tõepoolest, metsade raadamine Amazonases on rekordiline ja legitiimselt tunneme muret ka siin parlamendis. troopilised metsad on need, mida kõige rohkem mõjutab metsade raadamine, olgu siis inimtekkeline või looduslik ja samal ajal, kui komisjon arutab seda teemat, näeme Euroopas seda, et vähenevad põllumajandusmaad. Prantsusmaal moodustavad nad ainult viiskümmend neli protsenti territooriumist, tehispinnad aga kasvavad ja moodustavad täna kümme protsenti Prantsusmaa territooriumist. kelle süü see on? Teie süü ja teie põllumajandusmudeli süü. on õige, et me kritiseerime Brasiilia valitsuse hinnangut olukorrale, aga mõistkem ka, milline on meie enda vastutus kuidas on võimalik olla nördinud kolmandate riikide tegevuse üle, kus samas Euroopa Liidu import soodustab äh, imporditud metsade raadamist? Euroopa on kõige suurem kontinent imporditud metsade raadamise osas. Euroopa Liidul on otsene mõju selliste toodete impordile nagu soja, palmiõli, kakao, kautšuk. mis aga puudutab maade haaramist, selle põhjused on väga selged, selleks on üleilmastumine põllumajanduses soja on juba kakskümmend aastat olnud peamine metsade raadamise põhjus, eriti Amazonases. seitsekümmend kuni üheksakümmend protsenti sojatoodangust maailmas leiab kasutamist loomakasvatuses. seejärel, seejärel ostetakse see ära toiduainetetööstuse poolt ja jaotuskettide poolt. see intensiivne mudel on teie lepingute tugisammas ja kõige viimane on häbiväärne Mercosuri leping. kuidas olete mures metsade raadamisest Brasiilias, kui samas Mercosuri leping soodustab seda tava, see on häbiväärne. ja seepärast Hollandi parlament hääletaski selle lepingu vastu, selle üle mul on väga hea meel. tuletan meelde, et Euroopa Liit soovib Lõuna-Ameerikast sisse tuua üle kolmesaja tuhande tonni liha alandatud tollimääraga ja teie nägemus on kahjulik nii tootjatele kui keskkonnale, see tähendab, et te olete üks lüli metsade raadamise ahelas, tunnistage seda kuidas olete mures olukorra üle, kui me näeme, et väga paljud teist äh, alandlikult sõlmivad vabakaubanduslepinguid, mis toovad endaga kaasa selle metsade raadamise? lahkugem nendest vabakaubanduslepingutest, mida Euroopa Liit on äh, ratifitseeritud, äh, tulgem tagasi kohaliku mudeli juurde, ärgem importigem enam odavaid tooteid, odavamaid kui kõrvalfarmis toodetuid, teeme lõpu sellele liberaliseerimisele ja tuleme tagasi tõeliselt eetilise mudeli juurde. sõna kõvetkäs. suur tänu. ja järgmisena saab sõna proua Kavatsiini roheliste nimel. suur tänu, president volinik, kõigepealt tahan väljendada solidaarsust Amazonase eriti Brasiilia inimestega, kes kannatavad Covid üheksateistkümne all, kes on kaotanud pereliikmeid, sõpru selles olukorras, mis on šokeerivam kui kuulda, kuidas minister teeb üleskutse vabaneda keskkonnakaitsest sel ajal, kui inimesed tegelevad Covid-19-ga, seda tegi just äh, Brasiilia keskkonnaminister. metsade raadamine Amazonases tõuseb ja see on otsene valitsuse otsuste tagajärg. Äh, ametite äh, tegevus lõputa, lõputa, lõpetatakse, metsade raadamine jätkub ja Bolsonaro administratsioon lisaks veel võttis vastu seaduse, mis legaliseerib maade haaramise Amazonases see võib tulla kongressis igal hetkel hääletusele. mina toetan kõiki, kes kohapeal võitlevad nende poliitikate vastu, kutsun kolleege üles ja Brasiilia kongressi tegema lõpu sel, nendele sündmustele, eriti maahaaramisele. ka muidugi meil Euroopas on oma roll supermarketid Ühendkuningriigis ähvardavad boikoteerida Brasiilia põllumajandustooteid, kui maahaaramisseadus läbi läheb kolmsada viiskümmend tuhat inimest Saksamaal on allkirjastanud petitsiooni selleks, et Saksa supermarketid samuti käituksid. meil on vaja tarneahelaid, mis on vabad metsade raadamisest. ja tunnistage, ma arvan, Mercosaari lepe on surnud. Äh, hoog oli suur, kuid praegu, kus äh, Brasiilia keskkonnapoliitika on selline, nagu ta on, ma ei näe mingit võimalust, et see läbi läheks. suur tänu järgmisena saab sõna härra Tsambatski, et see. suur tänu, president. се тресе от протести, вандали разбиват магазини, грабят стока. Милиони европейски граждани са притеснени за това, че загубиха своята работа. Фали... Hetkel on väike tehniline probleem. За правата на горите в Амазонка. Нека ви напомня, уважаеми колеги, река амазонка не минава през нито една държава – член на Европейския съюз, в която живеят вашите избиратели. Paraku on tõlk ega bulgaaria keelest hetkel tehniline probleem. Okay, uh, äh, madam, uh, madam chair, I will have tra translation for a little bit. Kõneleja küsib, kas tõlkega on probleem. Okay, okay. I will wait. üks, kaks, kolm, proov, neli, viis, kuus, proov, viis, kuus. okei, good. jah, teeme proovi uuesti. nüüd on tõlge olemas, jätkame. kõneleja alustab uuesti. taaskord, head kolleegid. ma arvan, et äh, tänane arutelu leiab aset täiesti valel ajal. Euroopa väriseb, toimuvad protestid, paljud on kaotanud töö Äh, vandaalid ründavad poode, ajalugu kirjutatakse praegu ja Euroopa Parlament räägib aga jõgedest, Amazonasest eriti. Amazonas ei voola läbi ühegi Euroopa Liidu riigi. E, ma, teie valijate maksud ei lähe Amazonasesse, see on mõttetu arutelu. Äh, arutagem võib-olla siis ka, et kas Marsil on vett siis võib-olla mm, avaldatakse isegi järgmises päevakorras päevakorrapunktina. Te, te räägite, et meie mõtted peavad olema selged, aga mis saab õhust, räägite puhtast õhust ja samas äh, sõidavad Euroopas äh, veoautod. peame rääkima puhtast õhust, kuid äh, suured erakonnad peavad selle kallal töötama, suured osapooled nüüd me anname õppetunde teistele kontinentidele, kuidas õhku puhastada. kui hääletate õhu reostamise poolt, siis peaksite olema vait ka Amazonase reostamise koha pealt ja veelgi ja veel kord. oleme kuulnud siin koloniaalsusest, paternalismist, valgete privileegidest ja sellest, et peaksime vabandama sellest, et meil on ajalooline süü, kolleegid kui pidevalt alandate iseennast ja nuhtlete iseennast ja kui arvate, et see enesekohane rassism toob teile hääli, siis eksite. kui te arvate, et kui te õigustate barbaarseid tegusid, saate toetust, ei. nii see ei lähe. sest kui la-, kui laastamine lõpeb, pöördutakse teie poole, ajalugu näitab seda. nii algavad kõik revolutsioonid, kui mäletate punalipu, sirpi ja vasarat, kõigepealt laastatakse ja siis võetakse ära teie varad, vaadake bolševistlikku Venemaad, vaadake minu riigi ajalugu. kui te arvate, saate rohkem hääli, ei saa. ei, tuleb, lihtsalt kasvab barbaarsus. kui tahate vabandada, vabandage, kui teil on küsimusi koloniaalmineviku kohta, vabandage, aga ärge oodake seda meilt, ärge raisake meie aega ärge arvage, et meie peaksime vabandama millegi eest, milles me ei ole süüdi. bulgaarlased ei lange põlvili, bulgaarlaseid ei saa kunagi alandada, nad ei nõua armuande. kui äh, poerüüstaja, kui barbar seisab meie uksel, siis meie seisame jõuliselt kahel jalal ja võitleme oma kodumaa eest, võitleme oma kodude eest, oma kultuuri eest, perede eest, oma riigi eest, seda kavatseme me teha soovin teile niisiis edu metsade kaitmisel Amazonases. see on eepiline arutelu planetaarsete mõõtmetega ja kui järgmine arutelu tuleb näit-, näiteks kui eh, Euroopa Liidus on rohkem vaja tuuleveskeid, tulen ka mina ja esinen, räägin kõikidest nendest tähtsatest teemadest. edu teile! suur tänu! järgmisena saab sõna Anja Haasekamp uue nimel. Teil on sõna. suur tänu. ei, mitte väga kaua aega tagasi tundis maailm väga muret piltide pärast äh, põlevast Amazonist. nüüd on see jäänud äh, tavaplaanile seoses Covid kriisiga kuid äh, maailmas ju kriisid jätkuvad. Amazonas on väga tähtis äh, kliima jaoks, ähm, loomastiku, taimestiku jaoks. nüüd aga Euroopa Liidu korrumpeerunud koostöö abil Amazonase vihmametsi langetatakse uskumatut, uskumatus tempos ning äh, samuti jäetakse tähelepanuta inimõigused kuivõrd me tahame odavaid kaupu igal aastal. impordime poolteist miljonit tonni sojat, äh, loomaliha Brasiiliast. ja see import kasvab veelgi tänu Mercosuri leppele. kui me tahame Amazonast päästa, peame tegutsema, komisjon ei saa olla edukas äh, oma bioloogilise mitmekesisuse strateegias, kui äh, nõustutakse nende kaubanduslõpetega, kui me tahame jätkusuutlikult äh, toiduaineid toota, kas oleme siis ka valmis ütlema ei hävituslikele kaubanduslepetele nagu Mercosuri lepe ja kas me oleme nõus tohutute toetuste andmisega lihatööstusele, liha, liha vähem süüa on hea Amazonasele, see on hea loomade heaolule. ja rääkides loomade heaolust, parlamendil on nüüd võimalus just selles osas midagi ära teha. ma paluksin kolleegidel hääletada selle poolt, et loodaks loomade transpordikomitee. katkestatakse järgmisena saab mitteühinenud liikmete nimel sõna proua Eleonora Eevi. Un'inchiesta della ONG äh, Animal Equality uurimus näitas, et on seos metsade raadamise vahel Amazonases ja suurte karjakaevatuste asutamise vahel liha tootmiseks. on hävitatud ligi kuus tuhat ruutkilomeetrit metsa, vihmametsa, mis on kuuskümmend jalgpalliväljakut igas tunnis. Greenpeace'i teine raport Metsad tapamajja ütleb, et Euroopa Liidu tarbimine on seotud kümne protsendi ulatuses metsade raadamisega maailmas. Euroopa kodanikud on niisiis teadmatult kaasosalised maailma ökosüsteemide hävitamisel, nagu Amazonases. mul on väga kahju, et ühest küljest Euroopa Komisjon teatab, et tuleb õigusloomeline ettepanek selleks, et tagada, et Euroopa Liidu turgudel olevad tooted ei ole seotud metsade raadamisega, aga samal ajal jätkab kaubandusläbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, jättes tähelepanuta, et et äh, meil on ka õiguslik kohustus äh, tagada selle, et keskkondlik, majanduslik keskkonna olukord ei halveneks, et kaitstakse inimõigusi. mida kavatseb komisjon konkreetselt teha selleks, et oma kohustustest kinni pidada ökosüsteemide kaitse vallas ja selleks, et võidetaks metsade raadamisega ka kaubandusleppede kontekstis? suur tänu, järgmine kõneleja on Adam Jarubas Rahvaparteist, palun. president, kolleegid Amazonase metsade raadamine on teema, mis on sageli üleval meie päevakorras, rääkisime sellest ju juba septembris, rääkisime sellest, kuidas metsade põlemist ähm, ära hoida, äh, sest me teame, et Amazonase metsad on ähm, maailma kopsud ja samas läheme edasi Mercosuri kaubavahetuslepingutega ka,, Äh, kasutame diplomaatilisi meetmeid, lootes, et me saame sealseid riike kuidagi mõjutada ja mõjutada neid pidama kinni Pariisi kokkuleppest ja peatama raadamise. Äh, härra volinik, teie töö äh, raadamise ärahoidmiseks on väga tähtis, see on osa ka rohelisest leppest ja Euroopa Liidu keskkonnakaitsestrateegiast, kuid ähm, me peame sellega seoses ka oma kaubanduspartneritele teatud nõudmisi esitama, kliimaeesmärgid, jätkusuutlik areng, kauba, kaubandusläbirääkimised on üks asi, aga eh, me võiksime kasutada ka näiteks CO2 maksustamist piiril. nüüd eh, tuleb teha nii, et me ei unustaks ka to-, toit, toiduohutuse standardeid, looma heaolu, eh, kõik need elemendid peavad olema meie kaubavahetuslepingutes, sest Ähm, need seavad kohustusi ka Poola ja Prantsuse talunikele. mitte ainult, nüüd tõesti peame arvestama ähm, põllumajandustootmisega, me ei taha, et põllumajandustoodang ohustaks meie tervist. suur aitäh teile ja järgmiseks sotsiaaldemokraatide nimel Delara Burkhardt, palun. aitäh, head kolleegid, austatud volinik Brasiilias oleva Amazonase raadamine on tõeline probleem ja ja sellesse piirkonda jäävad ka põlisrahvaste elualad ja sojaubade kasvatamine ja muu tegevus seal mõjutab neid oluliselt. Bolsonaro tegevus ja kavandatav tegevus selleks, et hõlbustada maa hõivamist, ohustab neid rahvaid. see on tohutu sotsiaalne, aga ka keskkondlik katastroof, kuna Amazonas on üks olulisemaid kliimamuutuste vastases võitluses üks olulisemaid ähm, varasid meile. me peame mõtlema ka Euroopa tarbijatele, kuidas meie vastutame palmiõli, kautšuki ja muu tarbimisega. peame olema teadlikud sellest, et ähm, peame tootma ja ka nõudma oma partneritelt, et toodetaks keskkonnasäästlikumalt. sel nädalal esitati esitati ettepanek võtta vastu vastav resolutsioon ja tuleb palju rohkem mõelda sellele, kust tulevad tooted, tuleb, meil on vaja tarneahela seadust selleks, et meie tarbimine ei aitaks kaasa metsade raadamisele ja ökosüsteemide hävitamisele ka põlisrahvad saaksid sellest kasu, kuna vastavalt sellisele seadusele ei tohiks nende piirkond või nende aladel enam põllumajandus, põllumajandustegevusega tegeleda. Neid alasid ei tohiks hõivata paljudes riikides, kus on olukord kehv, samamoodi nagu Brasiilias, selles valdkonnas on raske nendel vähemustel, nendel rahvastel kellegi poole pöörduda. meil on vaja siduvaid ja jõustatavaid seadusi. tundub, et head kolleegid, kogu see piirkond on meist väga kaugel, aga see, mis meie toidupoodides riiulitel seisab, mõjutab tegelikult neid piirkondi otseselt ja sellepärast peame me edendama seda, et Euroopas kasutatakse ja tarbitakse palju sõbralikumaid, keskkonnasõbralikumaid tooteid, aitäh. suur tänu, järgmiseks eh, Nikolai Stefanu Tarinju fraktsioonist. de cei slabi într-o perioadă atât de încercată. Ceea ce contează este unde se găsesc prioritățile mis eristab halbu ja häid juhteid kriisi ajal? küsimus on prioriteetides. kas me räägime pikaajalistest huvidest või räägime väikese grupi lühiajalistest huvidest? juhid, kes seavad ohtu kodanike elu, usuvad vandenõuteooriatesse ja väärinfosse ja langetavad otsuseid impulsiivselt, nagu Bolsonaro. brasiillased kardavad homset päeva iga päev sureb tuhat inimest Covidi tulemusena Bolsonaro, aga mõtleb mm, ärimeeste grupi huvidele ega mõtle planeedi huvidele või Brasiilia kodanike huvidele või siis Amazonase metsa huvidele. seda aga ootab katastroof. metsatulekahjude hooaeg pole veel alanud ja saame taaskord näha planeeti põlemas. Brasiilia on teinud kiireid äh, samme edasi keskkonna vallas äh, ja teinud uue seaduseelnõu ettepaneku selleks, et võtta legaalselt ära inimeste maid. üheksa, üle üheksakümne protsendi maade raadamisest Brasiilias eelmisel aastal on olnud äh, ebaseaduslik enamasti puudutas see Amazonase piirkonda. kahe minutiga täna, millal mina kõnelen, on hävinud Amazonases kuus hektarit metsa, kakskümmend neli kogu maailmas. ma olen nõus raportööriga, et me peame selle probleemi lahendama ka siin sest me oleme osa probleemist, see ei puuduta sugugi mitte ainult Amazonase metsa, väikesed Amazonase metsad on ka Euroopas, sellega peame tegelema ja leidma lahenduse praegu, kui ei ole veel liiga hilja. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kampo Menosi, IDE nimel. president, nagu kõik teie, täna õhtul lähen tagasi oma kodulinna, homme koht-, kohtun linnapeade, ettevõtjatega, käsitöölistega, töötajatega, mõned küsivad minult, Marko, millest rääkisite eile Brüsselis? kas äh, rääkisite sellest, kuidas aidata meie ettevõtteid, sellest, kuidas laastavast kriisist väljuda, mina pean vastama ei. ei, me terve hommikupooliku rääkisime Amazonasest. aga kas rääkisite Hiinas maade haaramisest? ei, me rääkisime Bolsonarost näha on, et Euroopa Parlament kulutab palju aega, tegeleb kritiseerimisega, kritiseerib maailma konservatiivseid liidreid. oleme näinud parlamendi suhtumist Trumpi viimastel aastatel. Ähm, Poola, Ungari legitiimsete valitsuste suhtes. ja täna räägitakse Bolsonarost nii nagu nagu Brasiilia probleemid algaksid tema valitsusega sellel valitsusel on olnud ka suuri raskusi, nagu meil kõigil Covidi haldamisega. neokoloniaalne lähenemine on loomulikult näha, aga mida me, eurooplased, teeme? meie sõlmime kaubandusleppeid äh, riikidega, kellel on nõrgemad keskkonnastandardid kui Lõuna-Ameerikal, nagu Vietnam. ja me, minu fraktsioon kritiseerib ka Mercosuri lepingut, mis aga õnneks äh, erilist toetust praegu ei oma. see esindab kaubandusmudelit, mis on ajast maha jäänud, kuid volinik Hogan ütleb ei, ei, ei, me läheme sellega edasi, pea püsti, nagu midagi poleks juhtunud. see silmakirjalikkus, mida üles näitame, mis äh, muudab Euroopa, võtab parlamendilt legitiimsuse, sellest on kahju, sest selline suhtumine on kõikidele kahjuks ja meie kodanikud soovivad näha midagi muud. kas see näeb sebem? suur aitäh. ja järgmiseks annan sõna kolleegile Saskia Brikman Roheliste ees, nimel iga päev räägitakse äh, metsade raadamisest, maade hõivamisest, põliselanike äh, õigustest, nende ohustamisest, olukord on nii tõsine, et Euroopa Parlament on nüüd ähm, ametlikult hakanud mõtlema, et tõesti, võib-olla tuleks ähm, Brasiilia tooteid boikoteerida, sellepärast et tegelikult komisjon enne Mercosuriga kokkuleppele jõudmist ei ole arvestanud nende nõudmistega ja nüüd teie, härra volinik, olete üle korranud, et väga olulised on meie jaoks keskkonnaeesmärgid, aga ma ei näe mingit, mingit rohelise diplomaatia märki teie praeguses kaubanduspoliitikas. rohelepe järgi peab komisjon hukka mõistma eh, Brasiilia tegutsemise, võtta vastu siduvad õigusaktid, mis kutsuvad vastutusele ettevõtteid, nii et kaubanduspoliitika vastaks kestliku arengu nõuetele. ilma selleta me ei suuda sotsiaalseid ja majanduslikke eh, nõudmisi täita. suur aitäh ja järgmiseks annan sõna kolleeg Lundgrenile, palun, ECR. aitäh, et te mulle sõna andsite. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta mais oli ähm, seitsesada kolmkümmend üheksa äh, hektarit vihmametsasid äh, kadunud äh, tundub, et äh, nagu igal, igas minutis kaoks äh, sealt metsasid, mis võiksid katta kaks jalgpalliväljakut. seda ütleb meile satelliitpilt sealsest piirkonnast. metsade kadu äh, on seotud põllumajandusele ruumi tegemisega ja kõik see toimub Äh, nii, et äh, metsi hävitatakse ainult viiskümmend, vabandust, viiskümmend viis protsenti äh, oli metsade hävitamine sel aastal kasvanud võrreldes eelmise aasta selle perioodiga ja mm, ma ütleks, et see territoorium, kust metsad nüüd kadusid, vastab äh, Göteborgi kahekordsele pindalale. nüüd inimesed tahavad muidugi rohkem ja rohkem maad ja äh, tahavad äh, põllumajandusega tegeleda, palmiõli, mida seal toodetakse, kasutatakse muide meil Euroopas ja see on üks põhjuseid, miks metsi raadatakse. nüüd, millest me räägime? kas me räägime enamast Äh, keskkonnasõbralikust kütusest meie autodele, aga see tähendab ka järjest enamat palmiõli ja järjest enamat metsade hävitamist. kui me räägime keskkonnasõbralikust autokütusest või lennukikütusest, siis läheb veel rohkem vaja palmiõli. ja kõik eh, see toimub nüüd sellepärast, et kunagi on mingid valed otsused tehtud ja eh, inimesed ei mõistagi nende otsuste tähtsust. Eh, räägime, kui uhked me oleme oma keskkonnasõbraliku transpordi üle Rootsis, jah, aga see ei olegi keskkonnasõbralik tegelikult. see tegelikult aitab kaasa sellele, et hävitatakse metsasid Amazonase piirkonnas. nüüd miks oleme me siis nii uhked Rootsis oma keskkonnasõbraliku transpordi üle? sellega seoses ju on sattunud põlisrahvad Amazonase ürgmetsades väga raskesse olukorda. Euroopa Liidu strateegiad on katastrofaalsed, muudkui rohkem ja rohkem palmiõli biokütuseks viib selleni, et äh, Amazonase jõgikond lihtsalt hävitatakse, meie maailma kopsud hävitatakse. suur aitäh, järgmiseks annan sõna Marisa Matjasele Kuuest, palun. suur tänu. Amazonase tragöödia on selge, see puudutab põlisrahvaid, kes äh, on tõesti samuti eh, ka hävinguohtu sattunud, nad on unustatud, hüljatud eh, ja seoses Covidi pandeemiaga eh, on nende olukord veelgi halvenenud komisjon toetab täiesti kriminaalset tegevust. kujutage ette, et Brasiilias on me oma riik, oma president oma rahva vastu astunud meie tahame nii äh, sealset elanikkonda kaitsta kui ka Amazonase ürgmetsasid. ja kui me nüüd räägime Mercosuri kaubanduslepingust, siis äh, te ütlesite, et me võiksime kaitsta äh, põlisrahvaste õigusi, aga olgem ausad Äh, läbirääkimiste käigus ei ole mitte mingisugust survet Brasiilia võimudele avaldatud, tegelikult on Brasiilia võimud hoopis vastupidist, vastupidiselt meie soovidele tegutsenud ja ohustanud Amazonase põliselanikke ja sellepärast esitan komisjonile väljakutse. aidake ometi äh, põlisrahvaid aidake seda metsa, eh, mis on meie eh, planeedi kopsudeks ja lõpetage ära see eh, rahvusvaheline kaubanduskokkulepe. suur aitäh. järgmiseks annan sõna Rahvapartei esindajale, palun. Maria Sriaki. suur tänu president volinik Amazonase džungli hävitamine ei, ei unune meie mälust. me oleme, me võib-olla ei näe neid pilte enam igapäevaselt, kuid äh, hävitustöö jätkub Ehm, maade raadamine eh, käib eesmärgiga kasvatada soojat, eh, toota rohkem loomaliha eh, ja toota kautsjuki. kõik need tooted, mida toodetakse tohutute, tohututes kogustes, neil peab olema turgu. ja meil Euroopas ongi siin ühisturg. ühisturg, aga me peaksime kasutama oma jõudu selleks, et leida lahendus probleemidele tuleb läbi vaadata Mercosuri kaubanduskokkuleppe tingimused, meil on loomulikult Mercosuri riikidega vaja kokkulepet, aga meil on vaja ka eh, seda, et riigid täidaksid Pariisi kokkulepet.